Państwa, dochodzi kwadrans akademicki, a dzisiejsze nasze... niisiis, me saame alustada oma tööga. jah, tegemist on olulise küsimusega, üleilmse teemaga, millega me nüüd hakkame tegelema. aga eh, me ei ei tohi unustada, et täna on esmaspäev ja meie saadikud alles saabuvad. ma juba ütlesin, et meil on ka mitmed teadaanded. aga kõigepealt eh, formaalsused, meie töökord ja siis teadaanded. kõigepealt meie kohtumine kantakse üle veebis, meil on kakskümmend keelt äh, tõlkes peale Malta ja Iiri, Tšehhi ja Slovaki keele, muid keeli saate te kõik kuulata ja rääkida nüüd on äh, protokollide kinnitamine kahekümne kolmandast, kahekümne neljandast jaanuarist, kahekümne üheksandast jaanuarist ja seitsmendast veebruarist. Need tuleb heaks kiita ja siis saame minna meie tänase päevakorra peamise teema juurde. nime proua Katriin Šeslän-Kanelli kuulamine, temaga arvamuste vahetamine, sest tema kandideerib ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni FAO peadirektori ametikohale. meie tänane kohtumine on koos TV Komisjoniga ja proua asepresident Vehka Peret tervitan siin ja annangi sõnajärje temale. aga võib-olla veel paar korralduslikku küsimust. kõigepealt Äh, südamlik tere tulemast meie külalisele, kandidaadile, sellele väga tähtsale ametikohale, FAO peadirektori ametikohale me oleme FAO esindajatega tihtipeale kokku saanud, mõtteid vahetanud nendega ja võime rõõmu tunda heast koostööst, mis meil FAO-ga on. proua Katrin Keslen on nii-öelda äh, esimene kandidaat sellele ametikohale meilt. Äh, nimelt valimine toimub juunikuus neljakümne esimesel kohtumisel mm, FAO-s ja esimesest augustist siis juba valitud, konverentsil valitud isik asub ametisse. tegemist on agronoomiga hariduselt, kellel on väga suur kogemuste pagas ka toiduainete ohutuse vallas, maaelu arengu vallas ta on töötanud Prantsuse põllumajandusministeeriumis ja ka Euroopa Liidu institutsioonides. nimelt Euroopa Komisjonis tegeles eh, tarbijakaitsega toiduainete ohutuse seisukohast ja samuti on ta olnud EFSA tegevdirektor lausa seitse aastat, seitse head aastat proua, kes lään on mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides tööd teinud, näiteks Koodeksi komitees, mis tegeleb üldpõhimõtetega. Need on kõik teemad, mis ka TV komisjonil südamelähedased on ja sellepärast me olemegi nagu varemgi ko otsustanud korraldada ühise kohtumise, sest teemaks on üleilmsed teemad, aga ka üksikuid riike puudutavad teemad. nii et nüüd palun, sõna on teil, proua aseesimees. Speech in, in finnish. jätkan soome keeles. oikein hyvää iltapäivää omasta ja. jah, tere õhtust Äh, jah, tervitan teid meie komisjoni nimel. Äh, ja tahan tänada põllumajanduskomisjoni kutse eest TV Komisjonile ühiselt arutama mm, proua Kesla-Lanelliga äh, neid küsimusi. paraku meie esimees ei saanud tulla ise kohale ja saadab oma parimad tervitused meie külalistele. ja nüüd me hea meelega kuulame, kuidas proua Žeslän näeb FAO rolli seoses muutustega äh, rahvastikus, kliimamuutustega, samuti põllumajanduse ökoloogilise jalajäljega. Need on teemad, mis Äh, esitavad suuri väljakutseid, nii nagu ka toidu raiskamine. Need on väga teravad teemad ka arenguriikidele. Euroopa Liidu ja ÜRO ametite koostöö siin on ülioluline. ja sellepärast on väga hea, et et Euroopa Liit on nüüd esitanud ühe ühise kandidaadi eh, sellele ametikohale ja tegemist on naisega, kes on väga-väga eh, suurte kogemustega. on tõesti aeg eh, tulnud, et Euroopa Liit haaraks juhi rolli FAO-s ja ka, et sellel ametikohal oleks naine, nagu ka teistes ÜRO institutsioonides jah, see praegu on meil äh, väga oluline ajahetk, me tahame tagada üleilmse toiduainetega varustatuse, kindlustunde ja tahame, et toiduained oleksid äh, ka kõrge toitumisväärtusega, aga samas me teame, et nälga kogevad äh, miljonid kaheksasada kaheksakümmend üks äh, miljonit ja sada viiskümmend miljonit last, kas on näljas või alatoitunud ja äh, toiduohutus, alatoitlus ja samas me kogeme, kuidas kasvab ka rasvumine. ja see on probleemid, mis kõiki puudutavad ja vaatamata negatiivsetele trendidele Euroopa Liidu ametlik toiduabi kaheksateistkümnelt protsendil kaks tuhat neliteist on kuuele protsendile kahanenud aastal kaks tuhat kuusteist. samas eh, rahalised eraldised Euroopa Komisjonilt ka vähenesid oluliselt aastal kaks tuhat seitseteist. kui teid nüüd määratakse sellesse ametisse, siis te asute eh, globaalse võitluse etteotsa, võitlus alatoitumise vastu, võitlus aastatuhande arengueesmärkide täitmise eest. Eh, need Need on tohutult tähtsad eesmärgid ja mina tahaksin kuulda, mida teie plaanite teha selleks, et toiduohutus, toiduainetega varustatuse kindlus oleks tõesti prioriteediks ja kuidas koondada selle nimel liikmesriigid osalusriik, osalisriigid. ja nüüd ma annangi sõna teile, proua Žeslän Lanel ja palun, et te võtaksite sõna viieteistkümneks minutiks ja pärast seda mm, tulevad küsimused ja siis te saate neile vastata. lugupeetud põllumajanduskomisjoni esimees, lugupeetud arengukomisjoni esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, tahaksin kõigepealt teid tänada teie kutse eest äh, tänasele kuulamisele. minevikus äh, oli mul rõõm ja au teiega juba mõtteid vahetada, kui ma juhatasin EFSA äh, ametit Euroopa Komisjoni juures ja tean, kui olulised on sellised kogemuste vahetused. nagu seda juba ütlesid esimese aseesimees olen teie ees kui Prantsuse Euroopa Liidu kandidaat eh, rahvusvahelise eh, toiduorganisatsiooni direktori kohale. kaks tuhat üheksateist saab olema tähtis aasta FAO-le, selle personalile, osalisriikidele, meile kõigile, kuna valitakse uus peadirektor FAO-le nagu te teate, minu kandidatuur sellele ametikohale esitati Prantsusmaa poolt seitsmeteistkümnendal detsembril ja see on tõesti väga auahne ja väljakutseid esitav kandidatuur ja sellepärast Prantsuse Vabariigi president Emmanuel Macron toetas mind ja ma isegi kuulutasin oma soovist varakult enne avalduste esitamise perioodi ette. viimasel kuuel kuul olen oma energia ja entusiasmi pühendanud selleks, et alustada dialoogi valitsuste ja sidusrühmadega ma koostasin oma prioriteedid ja oma projektid FAO jaoks. niipea, kui ma kuulutasin juulikuus oma kandidatuuri välja, alustasin dialoogi e, piirkondlike ja e, riikide organisatsioonidega, valitsustega, põllumeestega, ettevõtjatega, kõigiga toiduahelas, samuti kodanikuühiskonnaga, eesmärgiga tutvustada oma projekti ja prioriteete naasesin just Addis Ababast, Abebast ja Egiptusest, varsti lähen Vaikse ookeani piirkonda ja plaanin ka minna Aasiasse ja Ladina-Ameerikasse. ma kasutan iga võimalust selleks, et minna ka rohujuure tasandile ja rääkida põllumeestega, kaluritega ja maapiirkonna elanikega ja septembris ma osalesin ka selles protsessis, millega valiti üks kandidaat Euroopa Liidu poolt ja see on nüüd lõpule viidud ja mul on, olen uhke selle üle, et mind määrati kandidaadiks Euroopa Liidu poolt. ja ei ole juhus see, et Euroopa Liit on ühtne nendel valimistel. õpiti sellest, mis toimus aastal kaks tuhat üksteist, kui oli kaks Euroopa kandidaati ja kumbki, kumbagi ei valitud me kõik teame, et koos oleme me tugevamad ja sellepärast Euroopa Liit on nüüd tõesti olnud nii pühendunud ühe kandidaadi ülesseadmisele. me hindame rahvusvahelist koostööd ja multilateralismi Euroopa Liidus. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid ehm, annavad üle poole ehm, ametlikust arenguabist ja me, FAO-s etendab Euroopa Liit väga aktiivset rolli ja tähtsat rolli. FAO on ainus ÜRO organisatsioon, kus Euroopa Liit on täisliige ja Euroopa Liit ja liikmesriigid annavad üle neljakümne protsendi FAO rahastamisest seda nii hinnanguliste osamaksete kui ka vabatahtlike maksete näol. jah, ma olen Euroopa Liidu kandidatuur Eh, tahan öelda, aga minu prioriteedid on globaalsed ja tahan kõik FAO osalisriigid prioriteetide nimel koondada. hetkel on saabunud eh, tähtis hetk, moment jälle eh, nälg kasvab, kaheksasada kakskümmend üks miljonit inimest kannatavad nälja käes. see on sama palju kui kümme aastat tagasi. kaks miljardit inimest, sealhulgas lapsed, on alat-, toitunud. kümme protsenti elanikkonnast elab äärmises vaesuses endiselt. samas eh, maailma Tervishoiuorganisatsioon ja FAO kinnitavad, et epideemiline rasvumine ja ülekaalulisus kasvavad. demograafiline kasv, eh, meie toitumise muutumine, kliimamuutused ja ökosüsteemide taastamise vajadused on väljakutsed, millega meil tuleb tegeleda. aastaks kaks tuhat kolmkümmend tuleb meil täita oma aastatuhande arengu eesmärgid, aga see on raske, me ei saa jätkata vanas vaimus, nagu me kõik teame äh, asi on pakiline ja meil on vaja tegutseda. kas meil on olemas lahendused? jah, lahendused on olemas aga et neid rakendada, on meil vaja teha rohkem koostööd valitsuste ja sidusrühmade vahel ja selleks ongi meil vaja FAO-d meil on vaja FAO-d selleks, et meil oleks teadmistepõhine ja teadusepõhised teadmised ja lahendused. FAO on vajalik kui platvorm dialoogiks ja konkreetseteks tegevusteks, samuti koostööks ja sünergiaks. meil on vaja FAO-d kui mootorit, mis tõuab tagasi tehni-, tagant tehnilist koostööd ja annab poliitilist nõu valitsustele. ma tahan rääkida peamistest prioriteetidest, mis mul on mõttes FAO jaoks. kõigepealt tahan tagada, et noored aga ka eh, kõik need mehed ja naised, kes iga päev toodavad, töötlevad ja turustavad toitu, oleksid meie tek-, meetmete ja poliitikate keskmes, meil on vaja nendega koostööd teha, nad kaasata. ma tahan astuda ka samme selle nimel, et eh, põllumajandussüsteemid, kalandus, metsandus, põllumajandus oleksid jälle poliitiliste päevakordade esikülgedel. Need ei ole mingid minevikku jäänud sektorid, nad on olulised meie tuleviku jaoks ja etendavad peatähtsat rolli tagamaks tõesti ohutu ja e, toitainete rikka toidu kõigi jaoks. E, need on väga olulised aspektid, et võidelda vaesuse vastu ja luua töökohad ka maapiirkondades meil on vaja regenereerida oma ökosüsteemid ja kaitsta kliimat nende kaudu. nii et nii on meil võimalik oma ühised ÜRO arengueesmärgid täita rahu, heaolu ja inimeste nimel sellel planeedil. meil on vaja vähendada kadusid toiduahelas, meil on vaja toota rohkem, aga samas kaitsta kliimat ja meie hinnalisi Mm, loodusressursse nagu vesi, metsad, bioloogiline mitmekesisus ja FAO tahab kaasata rohkem avalikke ja erainvesteeringuid, samuti innovatsiooni toiduainete süsteemidesse, ükskõik kus need äh, elavad kogukonnad maapiirkondades, kas väikestel saartel või mujal pool põuastes äh, piirkondades kõik, võib-olla ka väga produktiivsetes piirkondades, seal on jälle vaja taastada veevarud ja mullastik. ükskõik, kus regioonis nad elavad. ma tahan, et FAO aitaks iga riiki ja valitsust tuvastada ja rakendada äh, lahendusi, mis on eesmärgipärased. aga kui me tahame olla edukad, on vaja kollektiivselt reageerida, keegi ei saa üksinda tegutseda ja FAO on meie ühine koda, meil on vaja koostööd teha ja koostööd tugevdada ja igasugust koostööd lõunapoolsete riikide vahel, lõuna ja põhja vahel, samuti kolmepoolset koostööd, sest on vaja mobiliseerida oskusteadmised, anded ja teadmised, mis on igal pool maailmas, igas piirkonnas olemas. FAO on seni palju ära teinud, sellel on tähtsaid ressursse, nii inimressursse kui ka rahalisi vahendeid kasutada, aga meil on vaja rohkem ära teha, meil on vaja välja töötada partnerlussuhted ja sünergiad ja kasutada oma ressursse paremini, kui me tahame olla tõhusamad ja tõesti olukorda muuta meil on tohutud väljakutsed, aga ma olen veendunud selles, et üheskoos meil saab olema edu. Äh, jah, me oleme juba väga palju saavutanud viimasel viiel aastakümnel. kolm korda on kasvanud toiduainete tootmine maailmas, samas kui rahvastiku arv on kasvanud kaks koma viis korda, aga on rohkem vaeva vaja näha, et meie toiduainete süsteemid oleksid kestlikumad ja paremini reageeriks meie kasvava rahvastiku vajadustele. Vao on koondanud enneolematud teadmised ja kogemused ja need on väga olulised, et aidata valitsustel leida lahendusi, mis oleksid piisavad ja tõesti prioriteetidele, vajadustele vastavad. meil on vaja, et Vao oleks paindlikum rohkem eesmärgipärane, innovaatiline ja koostööaldim. Äh, FAO, mis oleks täielikult integreeritud ÜRO süsteemi, mis teeks tugevat ja tõhusat koostööd teiste ÜRO organisatsioonidega ja eriti Maailma Toiduprogrammiga ja IFAD-iga, rahvusvahelise põllumajanduse arengufondiga. ja lõpetuseks, meie toiduainete süsteemide muutmine, ümberkujundamine on ülioluline, peab olema produktiivsem, tõhusam ja kaasavam ja vastupanuvõimelisem see sektor. vaja kestlikult tagada juurdepääs toitvale toidule kõigile ja on vaja kaitsta meie loodusvarasid ja võidelda kliimamuutuste vastu et vähendada nälga ja alatoitlumist, on vaja kohandada meie toiduainete süsteemid rahvastiku vajadustele, seda nii kvaliteedi kui ka kvantiteedi poolest ja aidata eh, elanikkonnal tõesti edukalt elada oma territooriumil ka tulevikus ja on vaja luua töökohti maapiirkondades ja luua väärtusahelaid ja minu peamine piirkond on jätkusuutlik kestlik toit kõigile ja ma usun, et FAO saab meid aidata, et me saavutaksime edu koos. minu kandidatuur on esimene Prantsuse kandidatuur FAO eh, juhatusse, see on ka esimene kord, kui Euroopa Liit esitab ühise kandidaadi sellele kohale, mitte kunagi pole eh, naine olnud eh, selle organisatsiooni direktori kandidaat neljakümne viiendast aastast peale teie toetuse ja abiga võin ma minust saada esimene naine, esimene eurooplane, Euroopa naine, kes seda organisatsiooni juhatab. tänan teid tähelepanu eest ja olen valmis vastama teie küsimustele. suur aitäh teile ja nüüd lähme saadikute küsimuste juurde. kõigepealt saab sõna äh, härra Bovi. tere. kõigepealt üks märkus sest äh, nende jaoks, äh, kes ei ole teiega koostööd teinud, võin öelda, et äh, võin öelda, et mina olen temaga EFSA-st mitu aastat koos töötanud, äh, mina olin saadik ning edusammud, mis äh, nende aastate vältel, mil tema oli EFSA juhataja ähm,, juhataja oli, see muutis seda organisatsiooni täielikult, muutes selle märksa läbipaistvamaks ning ähm, üritati ühtlasi üle vaadata põhjalikult ka ehm, ekspertiiside protsessid. see on oluline, sest me teame, eh, kui tihedalt EFSA oli seotud erinevate lobigruppidega. et oli väga oluline, et see muutuks. mina ootan ühte sõna, mida ma ei kuulnud teie suurepärases kõnes, see puudutab eh, Eh, riikide ja rahvaste õigus eh, toituda omaenda põllumajandusest. kui ma seda ütlen, siis seda sellepärast, et seda kasutati esimest korda üheksakümne kuuendal aastal just nimelt eh, Maailma Toiduorganisatsioonis. see on väga oluline lõunariikide jaoks, nii et mida milline on teie seisukoht, lugupeetud äh, Maailma Toiduorganisatsiooni direktriss, teie kandidatuuri igatahes toetan kogu hingest. järgmine kõneleja. Euh, palju õnne, ainus Euroopa kandidaat äh, ÜRO Toiduorganisatsiooni rahatajaks. Teie ees istuvad äh, mitmed saadikud erinevatelt äh, riikidest. meie võtame teadmiseks äh, teie kandidatuuri ning kuulame huviga ära teie seisukohad ähm, põllumajanduse kohta, mis kaitseb nii tarbijate kui tootjate tervist. ütlesite, et praeguse maailma demograafia juures on võimalik paremini ja rohkem toota see on tõesti väga oluline väljakutse, ma tahaksin teada teie arvamust mitmest punktist, mis on minu meelest olulised meie põllumajanduse jaoks, meie maaelu jaoks ning samuti, nagu ütles meie kolleeg, toidu tootmise autonoomia osas. nimelt siis, mida te arvate ÜPP uuest sambast, esimesest sambast, mis puudutab otsetootuseid, mis on suunatud vaid piiratud Äh, arvule suurtootjatele. teiseks, äh, ÜPP reform, kahe tuhande kahekümnenda aasta reform on praegu läbirääkimiste faasis, millised on teie seisukohad äh, rahastuse vähenemise kohta, mida nõuab komisjon ÜPP tulevikuks? ning lõpetuseks, kuidas hindate teie meie vabakaubanduspoliitikat ja kahepoolseid äh, lepinguid, nagu näiteks Mercosuri leping või CETA, eh, võttes arvesse, millised katastroofilised tagajärjed võivad sellel olla Euroopa põllumajandusele, arvesse tuleb võtta muidugi seda, et eh, toiduturvalisuse normid neis riikides on absoluutselt erinevad meie omadest, neist märksa nõrgemad ning see eh, tähendab muidugi, et meie toit, toodetud toit on äärmiselt kvaliteetne. tänan tähelepanu eest härra Erdős. aitäh. proua Žeral Lanel, peadirektori kandidaat mina leian, et äh, tegemist on sammuga, tähtsa sammuga õiges suunas, me tähistame igal äh, seitsmendal juunil maailma toiduohutuse päeva. toiduohutust äh, võetakse iseenesestmõistetavana, aga see on väga oluline. kui toit pole ohutu, mõjutab see inimtervist ja tegelikult põhjustab ka suurt majanduslikku kahju ja ka hiljaaegu on olnud skandaale, näiteks Brasiilia kanast, kanalihast leidnud salmonella või siis äh, Eh, Hiinast pärit võltsmesi. piirkondlikud ja riiklikud eh, toiduorganisatsioonid ja ametid peavad tegema tihedamat koostööd ja teilt soovingi küsida, millist rolli näete teie selles valdkonnas eh, FAO-l, aitäh! Madame Hoibus. proua Hoibus. suur tänu, proua Šeslan Lanel. mul on suur heameel selle üle, et te tõite välja oma raskuspunktid ja nendeks on just noored ja ma, ma mõtlen, et kui me vaatame oma naabermandrile Aafrikale, siis see on tõesti väga oluline, seal on väga palju noori, kes vajavad väljavaateid tulevikuks, kes vajavad tööd ja jätkusuutlikkus on teil keskpunktiks ja ühelt poolt rohkem toota, aga samas teha seda kliimasõbralikult ehm, ja võib-olla siis veel keskkonnakaitse, aga kindlasti te pidasite sedagi silmas. jah eh, eh,. nüüd eh, põllumajandusökoloogia. ma, seegi on oluline ja see sobib suurepäraselt kokku teie raskuspunktidega ja te, see sobib ka hästi koos iseenda toiduainetega varustamine, toit, Liidu alane suveräänsus, millest härra Povee rääkis. see seondub ka agraarökoloogiaga. kuidas te kavatsete just agraarökoloogia valdkonnas tulevikus tegutseda? näib, et FAO peaks investeerima sinna rohkem. ja kas te olete valmis siis seda toetama? ja veel üks aspekt. Eh, siin parlamendis koos FAO-ga eh, on meil allianss eh, nälja vastu moodustatud, see on paari aasta vanune ettevõtmine, aga sellesse ei ole nagu kaasa tulnud sellega liikmesriikide parlamendid. Hispaania parlament küll on sellise alliansi osaline, aga mis te arvate, kas äkki rahvusparlamendid saaksid ka siin oma panuse anda, sest eh, meil on eh, jah, te ütlesite, et sellised hoovad koostööks eh, rahvusparlamentidega, riikidega mm, on olulised ja just parlamendid, mitte ainult valitsused, vaid ka parlamendid kaasata igatahes soovin teile edu ja ma loodan, et teid valitakse. ja ma loodan seda ka sellepärast, et väga tahaks, et naine selle ametikohale saaks, me räägime sellest alati palju, aga see oleks tõesti vahva, kui naine oleks vao eesotsas. härra Andriu, palun. tänan, härra esimees, suur aitäh teile ka, et te täna siia tulite, lugupeetud külaline. Te, oleme teiega kohtunud korduvalt ning äh, tahaksin rõhutada seda, kui oluline meie töös on äh, koostöö tegemine, raske on äh, Eh, isegi mõttes lahutada toiduainete turvalisus ja toidutootmise autonoomia eh, ning te olete alati rõhutanud, kui oluline on teie jaoks toidu turvalisus ja toidu tootmise autonoomia. olete alati vastuvõtlikud olnud eh, sellisele lähenemisele ning teate, et ka Prantsusmaa põllumajandusministeeriumis on see teema olnud äh, pidevalt päevakorral ning äh, olete pidevalt äh, rääkinud sellest, kuidas tuleks tegeleda erinevate probleemidega, mis on erinevates maailmajagudes, mõnel pool miljonid inimesed on näljas, teisal on jällegi äh, rasvumine eh, põhiprobleem. ning teil on võimalus midagi selles osas ära teha selle organisatsiooni eesotsas. tean, et olete eh, tundnud alati selle vastu huvi ning põllumajandus, eh, toidutootmine ja inimtervis on ning samuti ka toimiv toimiv maaelu on äärmiselt olulised ja omavahel lahutamatult seotud ning nende eesmärkide saavutamisel on teie roll äärmiselt oluline, et me saaks õigele teele tagasi, et me ei suunduks enam põllumajanduse tööstuslikkuse suunas, mis on selja taha jätnud näiteks põllumajanduse ja inimtervise vahelised seosed. me peame seda mõtlema ka tulevastes kaubandussuhetes, mis jätavad põllumajanduse Eh, küsimused täiesti kõrvale. oleme eh, seda eh, küsimust korduvalt arutanud ning arvan, et peame kaitsma neid väärtuseid, mis kaitsevad meid, meie ei ole kunagi tundnud teie poolt, et oleks ületanud piire eh, põllumajanduse ja, ja tervishoiu küsimustes ning see on, eh, on äärmiselt eh, oluline. Michel Dantin, suur aitäh teile, härra juhataja, aitäh teile ettekande eest, lugupeetud külaline. tere tulemast tagasi meie juurde. me oleme rääkinud siin tor-, toidu turvalisusest, mina tahaksin sellest rääkida pisut teise nurga alt. me oleme pidevalt näinud, et Euroopa ainsana eh, eh, oli see, kes eh, tundis muret kõikuvate hindade pärast maailmaturudel mm Eh, ning eh, rikkamad riigid andsid eh, ülesande FAO-le. ta pidi olema jälgivas rollis ning väga läbipaistev. teame, et hinnad on tihtipeale seotud andmehaldusega ning need andmed olid äärmiselt vajalikud ka meie valitsustele ning see ülesanne, kui seda pole muudetud, on nüüd pisut kadunud, me ei räägi sellest enam sugugi ilmselt sellepärast, et ei ole äh, olnud selliseid kriitilisi hetki, mis avalikkuse ette oleks jõudnud. aga igatahes äh, äh, mida arvate te sellest aspektist, äh, et toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni jaoks äh, ma olen, ma pean kella kahe, kella kaheksateist null null läbirääkimistele minema, vastust ma võib-olla ei kuule, aga vähemalt sain esitada küsimuse, aitäh järgmisena härra Hösling. ja, suur tänu, et tulite meiega kohtuma. ja ma loodan, et me kõik tahame, et teil oleks edu. paari probleemi te puudutasite, aga viimastel aastatel eh, FAO poliitika on olnud selline, et rohkem tootmist on propageeritud, aga siin on va tõesti vaja diferentseerida. meil on ülekasutamine mitmes piirkonnas ja äh, äh, nuumamine, loomaindussektoris liha tootmisel sellel ei ole tulevikku sellisel kujul ja öö, öeldakse ka, et GMO-d on lahendus ja selle päralt on tulevik. nüüd ja mahepõllumajandus on tulevik kas te peate ka põllumajandust väga tähtsaks aspektiks oma tegevuses? esiteks ja teiseks üleilmastumine, jah, me näeme seda ka põllumajanduse valdkonnas ja murega vaatame, et eh, väikesel arvul eh, monopoliste eh, tegelikult valitseb maailmaturge ja väiksemad kaovad. mida te selles vallas kavatsete ette võtta? Äh, kuidas teha, et mitte ainult mõned äh, ei otsustaks, mis toimub põllumajandusturgudel, vaid ikkagi ka, et väikestel oleks võimalik turul tegutseda? järgmisena proua Mäkines. aitäh, juhataja, suur tänu äh, proua ka teie ettekande eest põllumajandusega seoses oleme äh, siin kuulnud väga emotsionaalseid sõnu, mahetootmine, väiketootjad, tööstuslik põllumajandus, siin on kaks äh, leeri, ühed näevad äh, tööstuslikku kaubanduspõllumajandust negatiivse mudelina, teiste jaoks on see midagi, mille poole peaksime püüdlema, mina ei ole kummagi poolega nõus, aga mind huvitab äh, mida soovivad inimesed, kes ei tegele põllumajandusega näha, mina tulen äh, väikesest äh, põllumajandustootmisest, äh, farmist, meil oli kaheksa last, väga palju tasuta tööjõudu, nüüd on seal üks, üks töötaja, aga mudel peab muutuma, kuidas me seda jalgratast peame uuesti hakkama leiutama, kui meil kogu süsteem on muutunud, paljud väikesed tootjad tahavad ju kasvada ja areneda. ja tõepoolest, kui äh, majandus äh, kasvab, äh, majanduskasvuga kaasneb see, et töötajad maapiirkondadest lahkuvad, nad soovivad paremat palka, kuidas me seda probleemi saaksime lahendada, ma usun, et te ei oska praegu vastata sellele, aga kuidas me peaksime lähenema sellele probleemile ja sellele konfliktile, milline peaks olema põllumajanduse ideaalne mudel teie jaoks või arengumaailma jaoks ja ja mida teha nendega, kes soovivad äh, minna traditsioonilise tootmise juurde, äh, mida peaksid tegema töötajad, keda pi-, nendes piirkondades ei ole? aitäh. Madame Kleonek. proua Kleonek. Merci, monsieur le president. tänan, härra juhataja. ma sooviks teid tänada teie ettekande eest. Ehm, me kuulame teid väga tähelepanelikult eh, ja samuti eh, kuulame tähelepanelikult ka seda, mida kavatsete teha tulevikus kahtlemata EFSA eesotsas istumine aitab eh, teil äh, väga asjalikult ja tõsiseltvõetavalt äh, arutada äh, toiduainete kaitse küsimust. minu jaoks on äärmiselt oluline toiduainete turvalisus ja selle garanteerimine. mulle tunduvad äh, ning äh, loodetavasti on EFSA äh, EFSA osas äh, olete te väga ära palju ära teinud läbipaistvuse parandamiseks, see on äärmiselt oluline kogu meie toidu turvalisuse jaoks. Te rääkisite paljudest küsimustest, mis meid kõiki puudutavad noored, investeeringud, äh, põllumajanduskoolid, innovatsioon. Äh, te teate, et Euroopa Parlament oma eelarvest äh, pühendab ühe osa Euroopa horisondile ning see summa puudutab just nimelt erinevate põllumajanduslike uuenduslike tavade väljatöötamist, on oluline, et me toetaks ka arenguriike selles osas ning äh, oluline on äh, see, see ka selleks, et võidelda põllumajanduses kliimamuutuste vastu. Te rääkisite ka maaelust, minu jaoks on see äärmiselt tähtis küsimus, minu jaoks on oluline, et maaelu oleks toimiv ja dünaamiline, kuid te ei rääkinud siin naistest, ometi aga olete te esimene naine, loodetavasti olete te esimene naine, kes saab äh, toiduorgan- ja põllumajandusorganisatsiooni äh, juhiks. arvan, et peaksime sellele küsimusele erilist tähelepanu pöörama, eriti arenguriikidesse, kus äh, naised äh, on äärmiselt kaasatud põllumajandustegevusse ning mu küsimus on järgmine. milline on teie kava, kes, äh, kuidas aidata naisi, kes töötavad põllumajandussektoris nii Euroopa Liidus kui ka arenguriikides? järgmisena saab sõna kolleeg Nicholson. aitäh, vabandan, et äh, pean küll peatselt lahkuma ja võib-olla vastust ei kuule. hiljutise kriisi juures oli hämmastav äh, näha, kuidas toit Euroopas ringi liigub, ringi, ringi liigub kasutati arvuteid selleks, et äh, arvutite vahel müüa veiseliha ja, ja, ja to-, toit liikus väga pikki maid, samas me räägime sellest, kuidas toidutarneahelat tuleb lühendada, vastus muidugi ei ole lihtne, aga me näeme seda sageli, kuidas vahendajad teenivad väga palju sellises süsteemis ning hiljaaegu äh, selle komisjoni delegatsiooniga Brasiilias käisin, nägin, kuidas toimib põllumajandus seal võrreldes Euroopa äh, peretootmistega, kas siin ei saagi neid võrrelda mitte, et äh, selle veiselihaga oleks midagi valesti, mida nad toodavad, nad väidavad, et äh, see on sama kvaliteet nagu see, mida meie toodame, aga meie ei saaks mitte kuidagi selle tootmisega konkureerida, ükskõik kui kõvasti ka püüaksime. kuulasin äh, mida kolleeg ütles ja see meenutas tegelikult mulle ka minu algusaastaid põllumehena, kus tõesti perekond pani käe külge äh, kõik osalesid äh, töös, aga tänapäeval äh, asjad enam nii ei käi. põllumaa piirkonnas äh, põllumehel on väga keeruline saada abilisi oma perekonnastki mina mäletan, kuidas ma vaeva nägin lapsena, selliste tööde peale ei saa kedagi enam leida. aga kuidas me selle maailmaga kaasa läheme ka põllumajanduses, kuidas seda muuta? ma võib-olla olen veidi nostalgiline, nagu me kõik äh, tagasi vaadates, aga see süsteem, olgem ausad, äh, põllumajandussüsteem on nüüd kadunud. ma võin ju tahta, et see tagasi tuleks, aga see, seda ei sünni, inimesed aga peavad maapiirkondades kuidagi toime tulema, seega me peame tagama, et äh, maapiirkonnad säilivad ja äh, põllumehed saavad toota piisavalt toitu sellise hinnaga, et inimesed saavad seda endale lubada. kõik äh, need äh, tegurid on üksteisega seotud äh, ja me näeme, kuidas see süsteem seestpoolt toimub, minul tekib küsimus, kuhu me sellise süsteemiga edasi liigume ja kuidas me selle kontrolli alla saame. aitäh ja soovin teile edu! suur aitäh ning äh, mina tahaks ka, kui lubate, küsimused esitada lugupeetud tulevasele direktrissile kas te arvate, et üleilmastumine on probleem? või võib aidata ja võib see meil aidata paremini äh, toita näljaseid suid üle kogu maailma. tihtipeale jääb selline mulje, et äh, ühed ütlevad ühte ja teised teist. tihtipeale räägitakse sellest, et äh, mida oleks äh, meil võimalik teha. Äh, ja tundub tihtipeale, et oleks tegelikult võimalik. Äh, selge on see, et me kõik soovime eksportida ja müüa oma tooteid ning oleks hea, kui meil oleks tänu rahvusvahelistele lepetele võimalik seda teha. transport on väga oluline ning äh, on äh, samas sellel aga väga negatiivne mõju kliimamuutustele. kaks miljardit inimest, ütlesite, on, äh, neil on äh, probleeme toidu kättesaadavusega, nad ei saa piisavalt süüa, need ei söö piisavalt kvaliteetset sööki, kuidas neid aidata? sest need äh, kaks miljardit inimest, äh, äh, kes, kellel on toiduainete kättesaadavusega probleeme, nad võib-olla ei saa, söö kvaliteetset, aga samas nad ka ei nälgi ning selge on see, et enamus probleemidest praegu keskkonna ja põllumajandusega on üleilmsed ja seega peavad ka lahendused olema Äh, üleilmsed, ähm, on palju uusi haigusi, mis tabavad nii loomi kui taimi äh, ning kuidas selliste probleemide jaoks välja töötada globaalsed lahendused. ning äh, siis see, et on erinevad finantsinstitutsioonid, kes kuritarvitavad oma võimu, oleme seda tihti näinud finantspoliitika juures äh, maade kättesaadavuse osas ja nii edasi. ning äh, oluline on ka see, et, ähm, et äh, me suudaks neid küsimusi võimalikult laiapõhjaliselt arutada, aga siin kindlasti äh, saate te meiepoolse toetuse nii Euroopa Komisjoni poolt kui ka Põllumajanduskomisjoni kui ka Arengukomisjoni poolt. nagu te teate, Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt kogu maailmas, ka meie volinik Hogan teeb selles osas väga palju tööd ära. vee küsimus on samuti oluline Eh, ma ei taha seda eh, arutelu väga pikaks venitada, aga kui lubate, siis annan nüüdki teile sõna, et te vastaks eh, saadikute küsimustele. nii et teil on nüüd sõna, palun. tänan, härra juhataja. kõigepealt ma tahaks teid tänada kõiki saadikuid teie julgustavate sõnade ja toetuse eest. see on äärmiselt oluline. teate äh, seda hästi, olete juba kampaaniaid läbi viinud toetuse saamiseks ning samuti ka selleks, et õnne oleks, sest teate isegi, kui oluline on, et veaks. ma vastan ükshaaval küsimustele, paljud rääkisid, äh, eriti härra Bovee äh, ja härra Andrieu rääkisid äh, toidutootmise autonoomiast. ma mõistan, et äh, see minu jaoks definitsioon on see, et riigil on õigus otsustada, kuidas äh, toita oma elanikke erinevate lahenduste läbi, mis tema käsutuses on, alates loomulikult tootmisvõimekusest ning äh, seda siis äh, äh, vähemalt osa toiduainete tootmise osas, nagu paljudes riikides see on. oluline on see loomulikult ka kau-, siinjuures muidugi ka kaubandussidemed ning võib-olla selles osas peaks ütlema, et et põllumajandus ja toiduorganisatsioon peab pöörama erilist tähelepanu neile riikidele ja piirkondadele, kus äh, ilmselgelt äh, tootmine on väga ebapiisav, ei vasta elanikkonna vajadustele, kuigi neis riikides võiks olla võimekus ja pädevus ennast ise ära toita ning äh, samuti toita ka teisi selle piirkonna riike. näiteks need riigid, kus elavad praegu kaheksasada miljonit inimest, kus, kes kannatavad nälga ning neid ka kahte miljardit inimest, kes eh, elavad, eh, kes eh, ei saa piisavalt toitu, ma räägin siin Kagu-Aasiast, Sahara-alusest Aafrikast, Aafrika sarvepiirkonnast, seal on meil vaja suurendada põllumajanduse tootlikkust, mis on äärmiselt ebapiisav ja ei suuda elanikkonna vajadustele äh, vastu tulla. see ei eh, puuduta ainult eh, eh, tootmise kvantiteeti, see puudutab ka seda, mis, mida elanikel vaja on. näiteks Sambias toodetakse maisi, eksporditakse maisi kuid samas suur osa selle riigi elanikkonnast kannatab nälga. nii et küsimus ei ole ainult selles, et toodetakse üht või teist põllumajanduskultuur, põllukultuuri, vaid vaja on ka rahuldada elanikkonna vajadused, nii et selles osas on meil väga palju ära teha väga paljudes maailma piirkondades. loomulikult on faul siin väga oluline roll mängida. härra Colombier rääkis eh, eh, ühtsest põllumajanduspoliitikast. Eh, FAO teeb koostööd kõigi maailma riikidega, et garanteerida seda, et riigid saaks piisavalt toetust ning äh, meil eh, peab olema ÜPP abil võimalik riikidele anda võimalus äh, tegutseda jätkusuutlikult äh, ning Euroopa Liit juba algusest äh, peale on nagu teate, algusest peale väga tõhusalt tegutsenud selles valdkonnas et äh, integreerida sellesse poliitikasse majanduslikud aspektid, keskkonnakaitse, maaelu arengu, kliimamuutuse vastase võitluse ning äh, selles mõttes on Euroopa Liidul äärmiselt äh, head kogemused. see ei tähenda seda, et teised peaks meid kopeerima, aga igatahes meil on avaliku sekkumise poliitika väga äh, Äh, kogemused väga head. maailmapank avaldas hiljuti väga huvitava raporti, äh, kus öeldi, et maailmas äh, on kuussada miljardit dollarit valitsuste poolt kasutuses selleks, et toetada põllumajandust ning selles raportis uuriti, kuidas on äh, see finantseerimine aidanud tootmise eesmärke saavutada, samuti ka jätkusuutlikkuse eesmärke saavutada, kliimamuutuse vastast võitlust toetada ning ühiseid huvi kaitsta. ning see raport, äh, mille, mida võiksite lugeda, sellest on kokkuvõte äh, neli lehekülge pikk, mis on üsnagi huvitav ning mis võrdleb sellist poliitikat maailmas eh, ning eh, eh, näidatakse just Euroopa positiivset poliitika, poliitika positiivset mõju. räägitakse meie tegevusest maaelu arengus, kliimamuutuste vastases võitluses ning muudes küsimustes, mida ühiskond soovib, et lahendataks. härra Erdős Te rääkisite toidu turvalisusest. mis on üks äh, olulisemaid äh, toidu turvalisusega seotud küsimusi, et garanteerida meie äh, elanikele turvaline toit, kvaliteetne söök, mis oleks kergesti kättesaadavad ja äh, milline roll peaks olema toidu ja põllumajandusorganisatsioonile. ma tuleks tagasi Alissa Veva juurde. Äh, te teate, et Aafrika Liit ja FAO äh, korraldasid esimese toiduainete turvalisuse konverentsi kogu maailmas loomulikult olid seal väga huvitavad äh, arutelud selle kohta, äh, kuidas äh, oleks võimalik näiteks tehnilist abi osutada, riikide võimekust suurendada, et garanteerida parema kvaliteediga toiduained, eriti arenguriikides. see, mis mind hämmastas selle konverentsi juures, äh, samas kui äh, keskne teema ei olnud äh, kaubandussuhted ja transport, sel teemal korraldatakse uus konverents, rääkisime just nimelt ekspordist ning oluline on meenutada seda, mida meie oleme teinud Euroopa Liidus, nimelt toiduainete turvalisus on seotud meie kodanike kaitsega, peame garanteerima Euroopa Liidus ja kõikides maailma riikides, et meil on sellised standardid, mis võimaldavad kaitsta tarbijaid. ning selles osas on FAO roll äärmiselt oluline. näiteks ma mõtlen siin selle töö peale, mida ta kollek-, kodeks alimentariuse osas teeb ning Eh, üritatakse välja töötada selliseid standardeid, eh, mis eh, ning äh, siin on oluline, et neid standardeid äh, võetakse arvesse ka kaubavahetuses, aga need on äh, oluline kasutada arenguriikides, et äh, nad töötaks välja enda õigusloome ja kaitseks niimoodi oma tarbijaid ning peame me oma, meenutama seda, et Codex Alimentarius äh, ei ole mitte ainult selleks olemas, et kaubavahetust lihtsustada, loomulikult ka selleks, aga äh, eelkõige on see selleks, et tarbijaid kaitsta hoolimata äh, sellest, millises riigis need parasjagu elavad agroökoloogia, kui ma ei eksi, siis äh, mainiti ka seda terminit. siin, nagu ütlesite, oleks eesmärgiks äh, esiteks vähendada äh, jääke ja kadusid, see on väga oluline. rääkisin mõne nädala eest Kanada äh, kolleegidega, nemad ütlesid, et nelikümmend protsenti Kanadas toodetud toidust äh, läheb raisku, see on üsna suur hulk toitu, seega esiteks üle kogu maailma, ka Euroopa Liidus tuleb vähendada raiskamist ja kadusid tuleb äh, mitmes maailma piirkonnas toota rohkem, nagu ma ütlesin, tuleb suurendada põllumajanduse tootlikkust ja teha seda kestlikult äh, tuleb säilitada kümne, kahekümne, neljakümne aasta pärast meie võimekus ise toitu toota, et meil oleks äh, pinnas kvaliteetne ka vesi, kvaliteetne, see on kõige tähtsam. Äh, siin äh, ongi see üheks lähenemiseks, mis aitaks ühendada sest mulle meeldib ühendada majanduslikud ja äh, keskkonnaalased äh, elemendid meie põllumajanduses, see ei ole, see on keskne, ma usun, äh, et me keskkonnaküsimused ja majanduslikud äh, kaalutlused ühendaksime, seda on juba tehtud viimastel aastatel FAO-s. siis räägite te investeeringutest investeeringud on minu projektide keskmes, ma usun, et on tähtis tagada, et me jätkaksime investeeringuid äh, nendes sektorites, nagu ma ütlesin, need ei ole äh, minevikusektorid, need on äh, tulevikuks tähtsad sektorid, kus on vaja avalikke ja erainvesteeringuid. FAO ei ole investeeringu äh, amet, tehnilist koostööd meie saame edendada äh, see on meil väga huvitav programm, soovin seda, selle konsolideerida, nii et FAO rahastaks projekte kus, mille käigus saab demonstreerida edulugusid, kuidas saab kestlikult rohkem toota, kuidas toota rohkem ja toota paremini. mina kavatsen selle programmi konsolideerida, aga see programm on üsna piiratud selles mõttes, et äh, eelarve on piiratud, tegemist on lühiajaliste projektidega ning nagu ma ütlesin, me peame suurendama oma jõupingutusi, kui me soovime äh, ära toita need kaheksasada kakskümmend üks miljonit inimest, kes praegu näljas on. seega me peame suurendama oma jõupingutusi ja selleks me peame tagama, et FAO abil saame suurendada nendes sektorites investeeringuid. see on võimalik äh, FAO-s, äh, FAO saab äh, tööd, teha koostööd e-, erainvestoritega ja avalikke investeeringuid samuti soodustada. FAO on juba töötanud koos Maailmapangaga ja IFAD-iga, Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondiga, aga FAO pakub omalt poolt tehnilist abi ja oskusteavet nendele organisatsioonidele selleks, et nad saaksid kujundada välja oma investeerimisprogrammid ligikaudu viis miljardit USA dollarit on äh, praegu investeeringute maht, see on väga hea, aga sellest ei piisa, ma usun, et me peaksime suurendama neid jõupingutusi FAO-s. nagu ma ütlesin, see on võimalik äh, koostöös Maailmapangaga, aga ka teiste äh, avaliku sektori fondidega, näiteks regionaalarengu fond, mida FAO saaks samuti toetada programmide arendamisel. väärtusahelad tuleb samuti toetada maapiirkondades, siin äh, Maailmapank ütleb, et kalandus ja põllumajandus on sellised sektorid, mida äh, mis saavad, mis on kõige tõhusamad vaesusevastases võitluses. maailma kõige vaesemad inimesed elavad maapiirkondadest ning enamik nendest vaestest, kes maapiirkondades elavad, on kallurid ja põllumehed, seega nende sektorite toetamine on vaesusevastases võitluses kõige tähtsam. me peaksime tagama, et maapiirkondades arendaksime sellist majandustegevust, mis on seotud põllumajanduse ja kalandusega. näiteks toidu töötlemine, Äh, pakendamine, edasimüümine, sellised tegevused äh, vajavad erainvesteeringuid, seda me juba näeme, eriti just Aasias. me peaksime edendama selliseid seoseid FAO ja nende investorite vahel, nagu ma ütlesin, mitte nii, et FAO oleks rahastaja, vaid nii, et FAO saab aidata neid investoreid oma äh, Äh, tehniliste ja oskusteabega, mis on kestlik nendes äh, süsteemides selleks, et me saaksime nende piirkondade jaoks investeerimisprogrammid välja töötada. seeläbi saame luua töökohti, saame tagada, et noored jääksid nendesse piirkondadesse, et neil ei teki kiusatus või lausa kohustus lahkuda maapiirkondadest linnadesse või teistesse riikidesse või lausa teistele mandritele. see oli see eesmärk siin Uh, Mrs. Henbuk also, thank you for. proua Henbukos. suur tänu, et rääkisite ka naistest. jah, tõepoolest, ma oma kõnes seda ei maininud, kuigi toidu äh, tootmissüsteemides on neil väga oluline roll. Nad on igal pool, nad on põldudel Nad on äh, toidutöötlemistehastes, äh, poodides, nad on igal pool naisi alati ei tunnustata küll eh, selle rolli eest toidutootmissüsteemis. samuti eh, peavad nad toime tulema mitmete raskustega, näiteks on neil raskusi sageli sellega, et eh, neil oleks maad või ressursse, nii rahastusallikaid kui ka äh, kui ka loodusressursse, alati ei ole nad ka haritud äh, ega esindatud äh, selles valdkonnas, kus otsuseid langetatakse põllumajandus- ja kalandussektoris. seetõttu me peame tagama, et äh, mis iganes samme FAO astub, me peame tagama, et pöörame erilist tähelepanu ka sellele, et Äh, töötame välja sellised valikukriteeriumid, mis aitaksid parandada naiste olukorda põllumajanduses ja kalanduses ning naisi võimestada, seda jälgin ma eriti tähelepanelikult, sest ma usun, et me saame omalt poolt tõhusalt mõjutada seda elementi toidu, toidusüsteemis siis rääkisite ka parlamentaarsete äh, alliansi ähm, või võitluses nälja vastu, see on väga hea initsiatiiv, õnni-, õnnitlen teid. ma saan öelda, et põllumajandus, kalandus, toiduga varustatus ja toiduohutus on meie tegevuskavas ja sellised äh, algatused aitavad väga hästi kaasa sellele muidugi oluline on ka riiklike parlamentide osalus nii Euroopa Liidus kui Euroopa Liidust väljaspool, see on tõepoolest väga hea algatus ja kui mind sellele kohale valitakse, siis hea meelega aitan teid selle algatuse edendamisel. väga palju on veel öelda, aga ma saan aru, et aega enam eriti pole, ma tahaks vastata küsimusele, mis esitati äh, põllumajandusmudeli kohta, ma arvan, et see on oluline. Äh, on olemas mitmeid mudeleid äh, põllumajandustootmises üle kogu maailma. tahtsin öelda, et globaalselt on väiketootjad just need, kes aitavad tagada toiduga kindlustatuse seega ka globaalses toiduga kindlustatuses on neil väga oluline roll, mis puudutab riiklikke olukordi, siis äh, olukord on riigiti väga erinev. näiteks äh, Lõuna-Aafrikas on äh, tooniandjaks suured põllumajandustootmissüsteemid, mis võimaldavad sellel väga suurel riigil äh, täita oma toiduga kindlustatuse eesmärgid, mõnes teises riigis on olukord hoopis teistsugune. Brasiiliat mainiti näiteks, olgugi et seal on väga suured äh, ähm, farmid, suurema osa toiduga kindlustatusest taas äh, tuleb äh, väiksemate tootjate arvelt. seega on väga oluline ka öelda seda, et FAO tahab töötada kõikide põllumajandustootjatega arvestada kõikide nende vajadustega selleks, et me saaksime, kui vaja, nende tootlikkust suurendada ja siin ma mõtlen just äh, kõigi nende väiketootjate peale, kes peavad oma tootlikkust tõstma, kes peavad äh, laiendama tegevust äh, ka kasumlikumate valdkondade peale, ka Ehm, muidugi tuleb seda teha kestlikult, me peame tagama, et eh, need, mida me nimetame suurtootjateks, oleksid samuti eh, kestlikud ja säästlikud, kuna ka nemad peavad aitama meil kaitsta oma loodusressursse ja aitama meid võitluses kliimamuutuste vastu. ja midagi on meil ühist, ükskõik eh, kus see süsteem asub, nimelt vananev rahvastik, nii põllumajanduses kui kalanduses, seda me näeme üle kogu maailma me peame tagama, et me muudaksime sektori atraktiivsemaks noortele selleks, et äh, järgmine põlvkond ka tegeleks põllumajanduse kalandusega üle kogu maailma. ja veel võib-olla veel viimane punkt äh, globaliseerumise osas, et teile vastata, härra esimees. ütleksin, et äh, küsimus on selles, et kas see on probleem või lahendus. see on fakt iseenesest. Te teate seda ise väga hästi. ja meie Euroopa Liidus teame seda ka väga hästi, oleme maailma suurijad importijad ja eksportijad põllumajandustoodete osas. minu meelest tuleks teha kõik selleks, et üleilmastumine toimuks võrdsetel alustel. et ta aitaks kõige nõrgemaid kaitsta. loomulikult ma mõtlen siin riike, kellest ma rääkisin, kõige vaesemad meie kaaskodanike seast ning äh, arvan, et siin on reguleerimisküsimus väga oluline globaliseerumise juures. reguleerimine, eh, see eh, eh, oluline on see koostööd teiste organisatsioonidega, näiteks Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, külastan neid varsti Genfis, mõtlema peab selle peale, kuidas kaitsta äh, Eh, neid kõige haavatavamaid, kes on kõige kaitsetumad kliimamuutuste ees ning hinnamuutuste ees, et garanteerida nende toiduturvalisus ja nende sissetulekute kindlus. kodeks eh, alimentaarius on oluline selleks, et garanteerida, et globaliseerumine toimub alustel, mis aitavad kaitsta tarbijaid, nende tervist, nende eh, informatsiooni ligipääsu teabele. see on see, mis mul oleks öelda üle ilmastumise kohta ning see eh, ning eh, need on minu põhimõtted eh, Maailma Toidu ja Põllumajandusorganisatsiooniga seoses ning lõpetuseks ütleksin veel, et kuidas jõuda soovitud eesmärkideni kuidas võidelda näiteks äh, looma- ja taimehaiguste vastu, mida tuleb aina juurde. FAO on minu jaoks äh, on äh, organisatsioon, kus on suurepärane kogum eksperte ja tal on ka võimekus äh, teadmised tegevuseks muuta ning, äh, ning äh, ning oluline on ka see, kuidas piirata näiteks maade võtmist. sellistes küsimustes on võimalik meie organisatsioonile töötada äh, eesmärgipõhiselt. mul on veel väga palju muudki öelda, aga ma saan aru, et aeg on tõesti väga piiratud. paljon kiitoksia mielenkiintoisesta ja informatiivisesta. suur tänu selle väga huvitava ja informatiivse arutelu eest, suur tänu, proua Žinel ja suur tänu ka kolleegidele väga heade küsimuste eest. see koosolek näitab, et me peame tihendama koostööd ÜRO Euroopa Liidu vahel. me peame tegema suuri jõupingutusi selleks, et jõuda oma eesmärgini, nimelt et aastaks kaks tuhat kolmkümmend maailmas nälga enam ei oleks. ma loodan südamest, et koostöö järgmise FAO peadirektoriga suureneb ka pärast Euroopa valimisi. Äh, mis puudutab Aafrika projekti, toidutootmist, äh, toiduga kindlustatust, äh, tööhõive küsimusi, need kõik on väga olulised selleks, et leida lahendust Aafrika nälja probleemidele meil on vaja uusi vahendeid ning ma loodan, et FAO järgmine peadirektor suudab eh, neid pakkuda, näiteks me peame koordineerima paremini rahastamist. ma sooda-, soovin teile kõike paremat eh, selle protsessi jooksul, jälgime, kuidas teil läheb eh, ka valimiste ajal väga suure huviga, aitäh kõigile! Chcę tylko przypomnieć Państwu, że jutro kõnelejal kadus mikrofon. niisiis, homme me alustame kell üheksa, üheksast üheteistkümneni on koordinaatorid ja kell üksteist on komisjoni koosolek, aitäh!